Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. head kolleegid, jätkame tööga, istuge kohtadele, loodetavasti on ruumi kõikidele ja jätkame siis oma tööga, nii nagu me lubasime neliteist kolmkümmend täpselt. ja ma tahaksin meelde tuletada, millised muudatused on vahepeal aru, aset leidnud meie päevakorras täna pärastlõunal alustame täna hommikusse äh, ettekandega selle kohta, kuidas on edasi liigutatud äh, Euroopa Liidu investeeringute struktuurifondide äh, elluviimisega. tahan täna ka professor Fabian Jalli, kes oli valmis täna pärastlõunal siia naasma. tahaksin teada anda teile, et meil läheb umbes kakskümmend minutit selle teema peale, seejärel vahetame arvamusi kaitseküsimustes. alustame koheselt siis kolmeteistkümnes punkt ja tänu sellele viibib siin ka Claire Moody, keda tahaksin siinkohal tervitada siin laua ümber sellepärast, et meil on ainult head mälestused äh, teie osalusest äh, meie komisjoni töös. täna hommikul lükkasime ka ühe hääletuse edasi. ülekanne number kaheksateist. meil oli vaja lisainfot ja me leppisime kokku, et jätkame seitseteist kakskümmend hääletusega täna pärastlõunale. ja ma usun, et ka tõlkidel on teadaanne sellepärast et ka tänaseks pärastlõunaks on nad tööle sunnitud. Je crois pouvoir dire que nous devrons impérativement terminer nos travaux si nous voulons bénéficier. tõlgid annavad teada, et äh, tööalaste vaidluste tõttu siis me lõpetame täna täpselt õigel ajal ehk siis seitseteist kolmkümmend. Monsieur ah. Depré, vous avez raison de fêter härra Depree, tõepoolest, teil on põhjust enne juba pidutseda igaks juhuks ära. <laughs> On en reparlera ce soir, monsieur Depree. <laughs> räägime täna õhtupoole sellest asjast uuesti, aga kasutage praegu võimalust siis. I am looking forward to playing one of you <laughs> kõrvalt öeldakse, et ootan võimalust teiega mängida. Ühendkuningriik siis viimane, viimane mees väljakul. ja ils ont fait leur déclaration? J'entends rien, donc euh, ils attendent. J'ai rien entendu no.. Bon. hästi. härra Kaal, kas te tahate jätkata oma ettekandega äh, sealt, kus te täna hommikul peatusite? Merci, monsieur le president. tänan, härra esimees. ja tänan ka selle võimaluse eest lõpetada öö, äh, ettekanne nüüd pärastlõunal siis, räägin inglise keeles edasi. me rääkisime potentsiaalsetest põhjustest, miks tekivad viivitused ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel. ja ka tänane ettekanne lükkus edasi ettenägematute asjaolude tõttu, täpselt samamoodi käib ka asi ka ühtekuuluvuspoliitikas. ja enne kui meid katkestati, rääkisime ettepanekuteks perioodiks äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja mainisime potentsiaalseid äh, saavutusi, mida tuleks seal sellel perioodil ka arvestada, paindlikkus, seda tuleb tervitada, kuid peame silmas pidama, et ühtekuuluvuspoliitika kaasab pikaajalist planeerimist ja et äh, muutused siseriiklikesse programmidesse toovad kaasa äh, potentsiaalseid viivitusi. keskenduda lõpptulemustele, siin tuleb tagada piisavalt aega planeerimisele. lihtsustamine, see peab ka praktikasse jõudma, liiga sageli oleme kuulnud seda, et hakkab toimuma lihtsustamine, aga rakendamisele oleme näinud, et tegelikult, et asi on läinud keerulisemaks hoopis. nii et ähm, ühtekuuluvussünergiat, seda tuleb tervitada. samas me näeme, et õigusloomelistes ettepanekutes Maaelu Arengufond on välja võetud ühtekuuluvuspoliitika paketist, mis äh, tõttu integreeritud lähenemine on nüüd keerukam. ja lõpetuseks surve vastu võtta õigusaktid enne Euroopa Parlamendi valimisi. see võiks äh, anda võimaluse jätta siis rohkem aega ühtekuuluvuspoliitika rakendamise ettevalmistamiseks hiljem. kuid ühtlasi on vaja tagada siiski piisavalt aega õigusloomeliseks tööks ja aruteludeks. nüüd väljakutsetest rääkides ettepanekute juures, tingimuslikkuse põhimõte, see on kas, see on kasvanud ja see võib ra takistada rakendamist või pidurdada seda. tehnilise abi kärpimine, see võib äh, haldussuutlikkust kahandada ning kaasrahastamise piiramine ja ettemaksed, see võib tekitada likviidsusprobleeme mõningatele liikmesriikidele. N pluss kolmelt N pluss kahele minek ehk siis äh, kulukohustuste ja väljamaksete vahel see võib tekitada raskusi siis, kui tekivad ootamatud viivitused. sihtotstarbelised kulutused ehk siis teatud protsent suunata teatud temaatilistele eesmärkidele, see võib viia raskusteni mõnedes liikmesriikides ja iseäranis seal, kus äh, regiooni kategooria on muutunud mõnedes äh, piirkondades on tekkinud suured üleminekupiirkonnad näiteks. lõpetuseks ütleksin, et pärast hilinenud algust on ühtekuuluvuspoliitika rakendamine hoogu kogumas, on äh, suured erinevused äh, liikmesriikide vahel, aga liikmesriikide sees samuti, see on seotud äh, komplekssete suhetega sisepoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika erinevate faktorite vahel üks äh, siseriiklik programm võib ühe programmi osas äh, kaasa tuua viivitusi, aga mõnes teises programmis näiteks üldse mitte. on selge, et, äh, et praegu tehakse liikmesriikides suuri jõupingutusi ning samamoodi Euroopa Liidu tasandil selleks, et nende väljakutsetega hakkama saama ja ettepanekutega järgmiseks finants raamistikuks, seal on võimalusi, aga ka väljakutseid. ja siit jõuame ka järeldusteni. kõigepealt olgem teadlikud sellest, milline on potentsiaalne mõju eeskirjadel. arvestagem sellega. teiseks tuleb seada prioriteedid ja poliitika eesmärgid peavad olema selgemad, kas me tahame keskenduda jäik-, jänkadele, jälgale finantsrakendamisele või tahame jätta piisavalt aega ettevalmistusteks, strateegiate koostamiseks ja õppimiseks. Euroopa Liidu kohustused äh, lihtsustada, harmoneerida, see peaks jätkuma ja suutlikkuse ülesehitamine on samuti oluline aspekt, mis peaks jätkuma. ja tuleb tagada, et äh, liikmesriigid täidavad ja kasutavad äh, tehnilise abi eeskirju. sellega lõpetaksin oma sõnavõtu ja kindlasti olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu tähelepanu eest. tänan väga, härra Kaal, selle uurimuse tutvustamise eest ning ka teie kokkuvõtete ja järeldustest lihtsustamine, harmoneerimine kiiru, kiire tegutsemine, tehnilise abi vajadus ja paindlikkus. hetkel ma arvan, et MFi kaasraportöörid äh, härra Albrecht ja proua Toma võib-olla sooviksid sõna. Äh, kuidas teie kommenteeriksite seda sõnavõttu? proua Toma, tänan, härra esimees. aitäh Äh, nende ekspertteadmiste eest. vaadataksime kõigepealt selle pisut konteksti, sest äh, alates mitmeaastase finantsraamistiku algusest praegusel juhul tekkis meil pidevalt küsimus, miks äh, nii vähe ära kasutatakse struktuurivahendeid. ja kui ma kuulan teie sõnavõttu, siis mulle tundub, et see küsimus ei ei, ei ole päris õigustatud olnud. seda enam need küsimused ja mured ka. Äh, sellest tehakse sageli kiirustades järeldus, et äh, need vahendid võib-olla ei ole kohased, et äh, ja sageli järeldatakse, et et nende lisaväärtus tuleks küsimärgi alla seada. sellepärast äh, ilma igasuguste eelarvamusteta, aga ka mõningate kahtlusega nende väidete suhtes lasime koostada sõltumatu uuringu selle kohta, kuidas struktuurivahendeid rakendatakse. ja ütlesin just eelarvamusteta, just selleks, et mõista ja olukorda parandada, sest meie ju tegelikult äh, tahame, et järgmises finantsraamistikus oleks võimalik äh, sisse viia parandusi ja muutusi vahendite kasutamisel. ja ütleksin siinkohal, et olles nüüd teid ära kuulanud, isegi kui on meil viivitusi ja ja, ja ilmselt ärakasutamise määr jääb üsna sarnaseks äh, aastatel kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kolmteist selle tasandiga. parandage mind, kui ma eksin, nii et äh, ma arvan, et ma peaks sellest siis just tegema äh, selle järelduse, et, et nagu prantsuse keeles öeldakse, et kui kes tahab oma koerast lahti saada, leiab see, et sellel koeral on igasugu puudusi. nii et et äh, kui me räägime, et, et, et need vahendid ei ole õiged või kohased, siis see ei ole vale, siis see ei ole õige. ja ka parlament, parlament on väga tähelepanelikult suhtunud sellesse, et, et ei vähendataks ühtekuuluvusvahendeid, kasutades seda ettekäänet. nii et üritame kuidagi ehitada kiriku keset küla on palju tehnilisemad ja poliitilised põhjused kokkuvõttes sellel, miks pärast vahendeid alguses ei kasutata kiiresti, välised põhjused, kõigepealt rõhutasite neid ja väga, väga õigesti põhjused, mis olid seotud kriisiga. ja lisaksin, et kriisiga seotud põhjuseid te tegelikult ei maininud ja ma teen seda siis, siis lubad, kui lubate ise sellega kaasnesid eelarvelised probleemid mitmetes riikides ja tekkisid äh, riigieelarve defitsiidi probleemid. ja seal tekkis kõhklusi kaasrahastamisel arusaadavalt, kui stabiilsuspakt ja Euroopa poolaasta kohustavad, siis äh, neid võiks ka mainida väliste põhjuste all. võiks mainida määrust, eeskirjade keerukust kahju, et proua Kressle siin ei ole, aga tahaksin juhtida tähele komis-, eelarvekomisjoni tähelepanu ja kõik nende tähelepanu, kes eelarve kontrolli teostavad sellele, et asi ei ole selles, et kui komisjon teeb ettepaneku lihtsustamiseks, et parlament äh, siis lisab siia keerukust, asi ei ole sugugi selles. ja ma arvan, et äh, tehnilise abi kasutamine ja teised äh, juhtimist parandavad meetmed on kindlasti olulised. igal juhul ma arvan, et selles uuringus näidataksegi asju täpselt nii, nagu vaja ja kummutatakse väärarusaamised. härra Olbricht. aitäh, esimees. ma arvan, et üks lause teie raportis on vägagi huvipakkuv, leheküljel üheksa. siin te ütlete, et äh, maksed äh, perioodiks neliteist kakskümmend äh, sekkuvad äh, aasta hiljem võrreldes varasema programmitöö perioodiga, kui me kahte finantsperioodi võrdleme, samu perioode, kolm aastat alates algusest, neli aastat või neli aastat, umbes kaks tuhat kümme aastal, see on väga huvitav meetod. ja mida me sellest järeldame? mida me järeldame sellest? praegu on täpselt sama periood, maksed on üks aasta hilinenud, ehk siis oleme hilinenud, üks aasta oleme hilinenud ja mis siis juhtus? mis juhtus, mis juhtus perioodil kaks tuhat neliteist, kakskümmend? loeme selle raporti sisu ja te näitate meile siin väliseid ja sisemisi tingimusi, mis selleni viisid. aga sise, välised tingimused, sisemised tingimused, õiguslik alus selleks. paraku pean ütlema, et see on ka meie probleem siin parlamendina. sest parlament on kaasotsustajana selle ette valmistanud vabandust, aga see õigusakt on liiga keeruline, punkt. seda tuleks selgelt öelda. ja meil on aastat kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend veel ees, nii et midagi tuleb siin kiiresti korrigeerida ja muuta. aga mis on järeldus järgmiseks perioodiks? ehkki kui juba praegune süsteem on keerulisem kui eelmine, siis järgmine peaks tingimata olema lihtsam, aga mitte lihtsustamise mõttes, vaid selles mõttes, et me peaksime võtma õppust praegusest perioodist, vastasel korral satume lõksu. teine element on, mis juhtub siis, kui me jääme hiljaks aasta, kaks või kolm, kui me ei ole valmis äh, finantsraamistikuga ja määrustega enne Euroopa Parlamendi valimisi, siis arvatavasti kõik võetakse vastu aasta kaks tuhat kakskümmend lõpus. süsteem jääb hiljaks mitte ühe aasta võrra siis, vaid kahe aasta võrra või isegi kolme aasta võrra. nii et ma arvan, et kolm aastat hilinemist ütleme selgelt ja miks, sellepärast et kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kaks tuhat kakskümmend kolm kasutatakse raha selleks, et rakendada eelmist finantsperioodi, sest sellise rakendamistasemega, mis on väga madal kasutatakse raha vanade projektide jaoks. nii et võib-olla tekib siin lünk uute projektide suhtes, vähemalt kaks aastat või kolm aastat hilinemist tekib. nii et me peaksime küsima uurimuse autoritelt, et mis on need tingimused, põhjused ja tagajärjed, tagajärjed, miks, mis siis juhtub, kui toimub selline viivitus ühtekuuluvuspoliitikas. kui me aastal kaks tuhat üheksateist ei ole valmis, aasta kaks tuhat kakskümmend lõpus oleme valmis, mis on siis tagajärjed ühtekuuluvuspoliitikale. võib-olla peaks kriisiolukorrana seda vaatlema, nagu regioonide komitee äh, pakub muidugi välja N pluss kaks, sest äh, komisjon tahab ka N pluss kahte ja mitte N pluss kolme. ma arvan, et see raport on väga huvitav, sest see annab meile reaalsed äh, arvud ja reaalse info ma olen üsna kriitiline, olin üsna kriitiline, tean professor Barclay't, aga tegelikult teie järeldused ei olegi väga karmid. no teil on rohkem poliitilised, diplomaatilised järeldused. ma arvan, et praegu on just see hetk, kus me peaksime väga karmid kokkuvõtted tegema, ehk siis, et kui seekord te valmis ei ole, siis olge valmis selleks, et asjad ei alga õigel ajal. ma arvan, et selline järeldus oleks meie jaoks väga kasulik, sest me võime seal sest et kui meie sellest räägime, ei ole seesama, kui eksperdid ütlevad seda arvudele tuginedes. vaba mikrofoni aga nüüd ei ole, arvestades kellaaega. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist käivitumine oli aeglane. ja kuidas komisjon oleks saanud maksenõuetele vastu tulla, arvestades maksete hilinemist varasema perioodi ajal, ehk siis, et kui me alustame kiirustades esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks, kas siis komisjonil on piisavalt äh, rahalisi vahendeid lihtsalt, et see, et äh, neid makseid teostada. Teil on kolm minutit vastuseks. härra Kaal. Ähm, merci, merci.. tänan väga ja tänan ka küsimuste eest. üritan võimalikult lühidalt vastata. tahaksin rõhutada et ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisel on vaja palju ettevalmistusaega. ehk siis viivitused maksetes on meil praegu. oleme aga ka näinud, et on tehtud suuri jõupingutusi ettevalmistustööks äh, möödunud aastatel. kui me nüüd tuleme tagasi selle slaidi juurde, mida me alguses nägime, näeme nüüd kulukohustuste all, et me oleme kaotajad juba tagasi teinud võrreldes eelmise perioodiga. ja kui me vaatame, mida haldusametid teevad, need ettevalmistused on nende töö. nii et on võimalik, et maksete hilinemine ei too tingimata kaasa järgmisel aastal vahendite vabastamist, vaid et projektid tõesti lähevad käiku. edasi, on erinevaid faktoreid, mis, mis mängivad oma rolli kahe perioodi võrdlusel. õigusloomeline õigusloomelist paketti ei võetud vastu varasemal perioodil, nii hilja kui perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, aga see on seitsmeaastane periood siiski. me otsustasime lihtsalt, et näitlikustamise huvides oli, oli, oli huvitav neid kahte paralleelselt võrrelda, et kuhu on, oli jõutud varasemas perioodis nelja aasta järel ja kuhu oleme nüüd jõudnud praeguse perioodi ajal. mis aga juhtus perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ettevalmistustöö, nagu ma ütlesin, ja näiteks võiks tuua nimetamisperioodi, mida ma alguses, nimetamismenetlus, mida ma mainisin alguses, see, see oleks pidanud olema lihtne. lihtsalt kirjeldus äh, rakendusametite poolt, aga tegelikult praktikas oleme näinud, et see on viinud äh, suurte viivitusteni, osaliselt sellepärast, et see kirjelduse pidi kontrollima auditi amet ja auditi tegija tahtis tõendeid selle kirjelduse kohta, näiteks kas töötajatel on pädevus ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamiseks ja siis auditeerija küsis äh, haldajalt tõendeid, kas töötajatel on vastav pädevus. ma kuulsin sellest konkreetsest näitest kus haldav asutus ütles, et äh, üks töötaja pidi saatma oma ajakohastatud eluloo kirjelduse, kuigi ta oli selles asutuses töötanud juba rohkem kui kakskümmend aastat, aga ta pidi ikkagi tõestama, et tal on vastav pädevus ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisel. Need on sellised detailid, millest me, mida võib siin näiteks tuua. ja lõpetuseks ma näen, et ma olen oma kolmeminutise kõne juba ammendanud. jah, ma arvan, et õigusaktide vastuvõtmine, äh, sellel on selge mõju äh, viivitustele ja perioodile pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. suur tänu, suur tänu, härra Kaal, et äh, olite nõus pikendama oma, oma siinviibimist pärastlõunale. tänan teid ja tänan ka teie kolleegi härra Ferrid ja sellega on selle punkti arutelu lõppenud. struktuurifondide ühtekuuluvuspoliitika rahaline rakendamine. nüüd aga hakkame rääkima ühisest kaitsepoliitikast ja selle ja, ja julgeolekupoliitikast ja selle rahastamisest. meiega on julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmed. tervitan neid iseäranis äh, nende aseesimeest Claire Moodit kes öö, äh, on meie komisjoni endine liige. me soovisime korraldada selle mõttevahetuse selleks, et saada paremat ülevaade praegusest olukorrast ja järg- ja tulevikus sellest väga strateegilisest poliitikast, milleks, mida kodanikud on vägagi tervitanud, milline on ühine kaitsepoliitika ja, ja räägiksime tema rahastamisest samuti, see hakkab kuju võtma. näiteks struktureeritud koostöö, PESCO, Euroopa Euroopa kaitsetööstuse arenguprogramm. eelmisel nädalal Strasbourgis sai see kinnituse täiskogu hääletusel, on olnud veelgi äh, eelarve jaoks tähtsamaid algatusi, millest praegu parlamendis räägitakse, on käimas läbirääkimised järgmise finantsraamistiku osas, Euroopa Kaitsefond näiteks või sõjaline mobiilsus, mõned nagu Euroopa rahurahastu neid on pakutud instrumentidena väljaspool eelarvet. see nüüd aga ei tähenda, et Euroopa Parlament äh, jääb siin äh, nende ettepanekute suhtes äh, tegevusetuks, kuigi need ei kuulu tavamenetluse alla. nagu tulevane ühine kaitsepoliitika on tervik, ta peab olema strateegia teenistus ja poliitiliste valitsus, valikute teenistuses ja sellel on tõsised tagajärjed. ja parlament kindlasti soovib oma sõna nende kohta sekka öelda. eelseisvad arutelud on vägagi põnevad. teen ettepaneku, et korraldame asjad järgmiseks kõigepealt härra Pedro Serrano, Euroopa Välisteenistuse peasekretär, siis härra Sivano Pressa, peadirektor eelarve peadirektoraadist, Euroopa Komisjonist ja proua Inde Hardemann, kes esindab samuti Euroopa Komisjoni enne kui ma annan neile sõna, äh, annan võimaluse Claire Moodile, et ta selgitaks meile, milline on tema nägemus. Thank you and uh... suur tänu ja suur tänu ka selle kohtumise korraldamise eest ja selle võimaluse eest, et saame teiega üheskoos taas kord eelarvekomisjonis töötada. et tundub, justkui ma tuleksin koju tagasi eelarvekomisjoni, kus ma siin varemgi töötasin. sooviksin tänada ka selle eest, et kõnelejad on tulnud äh, siia pärastlõunasele kohtumisele ja kohe siis ka tutvustame teid lühidalt. niisiis, ühine julgeoleku kaitsepoliitika on valdkond, mis on kogenud viimastel aastatel väga kiireid arenguid nii et äh, me oleme näinud, et selline äh, uus hoog on äh, tulnud sellesse valdkonda, see on seotud nii sise- kui välisteguritega, me peame arvestama ka selle, nende uute ohtudega ja selle mm, keskkonnaga, kus me tegutseme ja see tähendab, et meil on vaja rohkem paremat koostööd. ja see koostöö tuleb tagada nii Euroopa Liidu tasandil, kui tuleb ka lihtsustada koostööd liikmesriikide vahel. samuti Äh, ilmselgelt, kuna oleme siin eelarvekomisjonis, äh, see teema on oluline tänasel pärastlõunal, siis on vaja ka tõhusamat ja äh, paremat vahendite kulutamisinstrumente, seda me täna pärastlõunal ka arutame. me teame, et kaitsekulutused moodustasid üks koma kolm protsenti SKT-st või siis umbes kakssada miljardit eh, eurot kahekümne kaheksa liikmesriigile kokku. ja see oli aastal kaks tuhat kuusteist ning see number muutub iga aastaga suuremaks. eelkõige seetõttu, et kakskümmend kaks eh, liikmesriiki on ka NATO liikmesriigid ja nad on võtnud kohustuse oma kaitsekulutusi suurendada kahe protsendini SKT-st aastaks kaks tuhat kakskümmend neli. aga me näeme, et ka riiklikul tasandil kulutuste tase on vägagi killustunud, et, et siin on näiteks ähm, kattuvusi erinevate ähm, vahendite, suutlikkuste ja võimekuste ähm, vahel ning samuti ei ole täiendavaid kulusüsteeme ja see on läinud maksma juba kakskümmend viis miljard kuni sada miljardit äh, eurot aastas, see siis kaheksakümmend protsenti kaitse hangetest ähm, riiklikul tasandil ongi viinud ka äh, selliste kattuvusteni. selleks, et kulutada meie vahendeid mõistlikumalt, siis ähm, koostöö ja, ähm, ja üksteisega äh, koos tegutsemine on meie uueks paradigmaks. nii et äh, siin on mõningad uued ja uuendatud instrumendid, näiteks Euroopa Kaitsefond ja see pakub nüüd grante äh, ka koostööprojektideks äh, teadus- ja arendustegevuses, tehnoloogiate jaoks ja äh, toodete väljatöötamiseks, siin on järgmiseks MFF-iks ette nähtud kolmteist miljardit, samuti on meil Euroopa rahutagamisrahastu ja see on eelarveväline fond, mille suuruseks on kümme koma viis miljardit ja samuti sõjaväeline liikuvus, mis on osa Euroopa ühendamise rahastust. ja siin on ette nähtud kuus koma viis miljardit järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. Need ja teised instrumendid peaksid võimaldama saavutada meie üldiseid eesmärke ÜJKP raames ja peaks siis ka suurendama, tugevdama meie kodanike julgeolekut ja see on loomulikult ka kõikide meie poliitikute töö eesmärk. Need, need on need teemad, mida meie austatud kõnelejad täna arutama hakkavad ja mul on väga hea meel, et saan täna pärastlõunal keda tutvustada, härra Pedro Sanchez on välisteenistuse asedirektor ja tema vastutab ÜJKP eest ja samuti ka kaitsepoliitika eest ja samuti ÜJKP finantseerimise aspektide eest ning annangi sõna teile kõigepealt, palun, palun, härra Serrano. suur tänu, suur tänu, proua esimees, suur tänu ka, härra esimees, mul on tõesti väga hea meel siin täna teiega olla ning suur tänu teile ja ka komisjonile selle eest, et annate meile võimaluse tutvustada neid arenguid, mis on äärmiselt olulised ja ja mille osas meil on oluline saada loomulikult ka Euroopa Parlamendi poolne toetus. mul on väga hea meel, et siin on ka äh, Silvana Presa kohal ähm, e-, eelarve peadirektoraadist ja Hilde Härdemann ähm, äh, välisteenistusest ja samuti, et siin on ka äh, komisjonist palju kolleege kohal, kellega me käsikäes töötame, nii et ähm, me peame ka vaatama, kuidas me oma kodanike julgeolekut äh, saame suurendada. viimastel aastatel on tehtud palju jõupingutusi selleks, et selle eesmärgi suunas liikuda ja selleks, et ka meie kaitseinstrumente tugevdada, parandada, aga me ei tohi unustada, et kaitse ja julgeolek tegelikult läheb kaugemale ning paljud jõupingutused, mida Euroopa Liit teeb nii koostöö osas kui ka humanitaarabi osas ja ka riigi juhtimise parandamise osas, inimõiguste kaitsesus terves maailmas, see on oluline ka meie ÜJKP tegevuskava jaoks. ja ma et äh, see on peaaegu äh, sama äh, oluline kui see, mida me teeme kaitseosas, aga oluline on see, et kui me soovime olla tõsiseltvõetav tegutseja kaitsevaldkonnas, siis me peame investeerima kaitsevaldkonda ja proua esimees, te ütlesite, et me peame rohkem investeerima ja see on tõsi, et kollektiivselt me peame seda tegema, me peame kolu-, kulutama rohkem, aga ka paremini. ja see on siis ka see meie kollektiivne jõupingutus mida me oleme viimastel aastatel teinud. nimelt me peaksime aitama liikmesriikidel rohkem kulutada, ka paremini kulutada, üheskoos kulutada. et meie kulutused peaksid aset leidma koostöös. me peame ka kaitsetööstust arendama, tehnoloogiat arendama ja samuti koostalitusvõime tagamine liikmesriikide vahel on väga tähtis, need on kõige olulisemad teemad. ja nüüd jah, see teemade valdkond on tõesti väga lai, mõning-, mu kolleegid räägivad erinevatest valdkondadest täpsemalt ja mina tavaliselt sooviksin kolmest põhipeatükist ähm, rääkida. Äh, kõigepealt ähm, siis äh, kaitsevõimekuse äh, suurendamine, siin on erinevaid algatusi käivitatud, siin te juba mainisite mõningate nendest algatusest, nimelt mis puudutab alalist ähm, koostööd, projektide edendamiseks ja need projektid on ette nähtud võimekuse suurendamiseks, aga ka võimekuse kasutamiseks ja tagada, tagatakse see, et tõesti võimekus ähm, ka koos tegutsemisel oleks tagatud. samuti kaitsefondi tegutsemine, see toetab ka seda, mida komisjon on teinud, et see võimaldab ka rahastada kaitseuuringuid ja ka prototüüpide väljatöötamist äh, toetada. niisiis, võimekuse arendamiskavad on äärmiselt olulised ja kõik need kolm tegurit, äh, neid tuleb näha üheskoos, sellepärast me peame ka vaatama, mida me üheskoos peame välja arendama äh, liikmesriikidena Euroopa Liidu hüvanguks ja siin on ka erinevaid mehhanisme, kus me vaatame, kas me liigume õiges suunas ja, ja millised on need koostööprojektid Äh, mida me peaksime läbi viima. ja samuti on oluline, et äh, need projektid ka üksteist äh, täiendaksid ja siin on oluline ka Euroopa Kaitsefondi rahastamise roll ja mis puudutab PESCO-t, siis ka siin on oluline, et Euroopa Liidu liikmesriikide kaitsevaldkonda tugevdada. ja see on ka oluline meie kindlaks määratud vajaduste täitmiseks ja ma tervitaksin ka komisjoni presidendi tööd, esimest korda on sisse toodud ka vastav jagu, eelarve jagu mitmeaastases finantsraamistikus julgeoleku ja kaitse osas, nii et ma arvan, et see on vägagi oluline tegur, aga ma arvan, et härra Silvano räägib sellest täpsemalt. nii et eh, mina eh, sellest praegu rohkem ei räägi niisiis, oluline on Euroopa Kaitsefond, aga samuti ka sõjaväelise liikuvus on siinkohal tähtis, te räägite ka nendest teemadest täpsemalt, ma praegu ei hakka täpsemalt sõjaväelisest liikuvusest rääkima, aga see on oluline, et meie väed saaksid sujuvalt äh, Euroopa Liidus äh, liikuda, kiiresti liikuda, kui soovitakse mingisuguseid missioone käivitada, see on oluline ka meie põhipartneri NATO jaoks et äh, tagada julgeolek ka äh, Euroopa kontinendil ja, ja, ja et me saaksime reageerida ka nendele ohtudele, millega me silmitsi oleme, mis tulenevad äh, eelkõige just ida poolt. see on oluline ka taristute väljaarendamise jaoks ja ka selleks, et õiguslikke ähm, kitsaskohti kõrvaldada, mis on seotud meie vägede ja tehnoloogia, tehnika liikumisega tähtis on ka erinevate missioonide ja operatsioonide läbiviimine ja siin me oleme ka ehm, OJK-ga teinud koostööd, see on oluline just, et liikmesriigid saaksid ehm, erinevaid ehm, tsiviil- ja militaarmissioone läbi viia ning üks teema, millele ma keskendun, ongi siis rahutagamisrahastu, te ka mainisite seda. see on tõesti väga innovatiivne instrument, see ähm, rajaneb olemasolevatel instrumentidel nagu Ameerika, Aafrika ähm, rahastu ja nii edasi, aga see läheb tegelikult kaugemale, sellepärast et ähm, sellepärast, et nüüd me soovime ka julgeolekukaitsevõimekust suurendada, nii et see kaitse osa, see D osa seal lühendis CSTP-s on nüüd natukene muutunud, selle sisu on muutunud. samuti koostöö partneritega on äärmiselt tähtis, sellepärast me teame, et me soovime olla ka ähm, tõhusad selles tegevuses ja siin on oluline koostöö NATO-ga, meie põhipartneriga ning me teame, et see koostöö maht on suurenenud vägagi olulisel määral ning äh, täna siis ka äh, nõukogu äh, komisjoni ja NATO peasekretär äh, ähm, allkirjastavad ka ühisdeklaratsiooni, see on oluline ähm, panna mark, märk maha nendele tegevustele, mida me oleme viimastel aastatel teinud. ning meil on kaks sammast kaitsevaldkonnas, Euroopa Liit ja NATO ning ning need mõlemad sambad on meie jaoks äärmiselt olulised, et sellel meie ÜSKP rajaneb ja ma arvan, et me võime olla uhked selle üle, mida me NATO-ga koos viimastel aastatel saavutanud oleme. ja ma arvan, et äh, Silvana ja Hilda on kvalifitseeritumad rääkima sellest uuest MFF-i ähm, ülesehitusest ja sellest, mida me oleme seal välja töötanud ja mida me kavatseme välja töötada eelkõige just julge- ja kaitse julgeoleku ja kaitse ähm, osas. ja ähm, see hõlmab siis juba nüüd mainitud Euroopa Kaitsefondi ja sõjaväelist liigust, aga ka ähm, ÜJKP eelarvet, siia alla käivad ka meie tsiviiloperatsioonid ja missioonid. ning ma arvan, et kolleegid räägivad sellest täpsemalt ja ka ICSB on äärmiselt oluline see on siis ähm, nüüd uus instrument ähm, NDICI, nii nagu me seda nimetame. aga Hilde räägib sellest täpsemalt. ja nüüd paari sõnaga ka rahutagamisrahastus, nagu te ütlesite, see on tõesti eelarveväline instrument, aga see lähtub ikkagi olemasolevatest instrumentidest, see lähtub Ateena instrumendist, mis võimaldab meil ka ÜJKP alt äh, militaarmissioone läbi viia, see lähtub ka Aafrika äh, rahutagamisrahastust, see on oluline ka meie partnerite jaoks Aafrika riikides, aga see on seotud ka konkreetsete tingimustega. ning, kuid see läheb kaugemale eh, piiridest, mis mõningatel rahastamisinstrumentidel on, nimelt eh, tagatakse suurem eh, rahastamine ÜJKP operatsioonidele ja samuti ka meie laiem tugi meie partneritele ja ka partnerite äh, Äh, varustamisel on äh, suurem toetus tagatud, see on oluline just ÜJKP puhul. ning mida me pakume äh, rahutagamisrahastu kaudu, on eelarveline fond, nii et see on kümme koma viis miljardit seitsmeks aastaks ette nähtud ja see võimaldab meid läbi viia operatsioone, missioone ÜJKP egiidi all aga tegu on juba eksisteeriva fondiga ja seetõttu iga kord, kui me mõne operatsiooni käivitame, siis me ei pea hakkama uusi vahendeid äh, värbama, vaid need on juba olemas ja samuti on ka juurdepääsetavus nendele fondidele olemas, samuti prognoositavus on lihtsam, see tähendab, et me saame iga-aastase aruandega juba ette prognoosida äh, kulud ja äh, samuti see puudutab siis ühiskulude suurendamist nii et kui me räägime ÜJKP eh, militaarmissioonidest, siis me soovime tagada selle, et eh, ikkagi võrdsemalt panustataks eh, kaitsetegevustesse liikmesriikide poolt. nii et mitte ainult need liikmesriigid, kes on kaasatud missiooni, kõige rohkem panustavad, vaid et need kulud oleksid ühtlasemalt jagatud. ja praegu ma peaksin ütlema, et Ateena mehhanism viis kuni kümme protsenti äh, kuludest äh, rahastavad ainult mõned liikmesriigid, aga samas äh, näeme ette et, et nelikümmend protsenti kuludest rahastatakse. ja, ja me ei peaks hakkama alt üles arutelu pidama kulude küsimust, vaid et see toimuks just teistpidi, et me peaksime vaatama, milline peaks olema see ühiskulude määr erinevate operatsioonide puhul ja siis me peaksime ka vaatama, mis täpselt see on, mida me rahastame Ähm, liidu tasandil, liikmesriikide tasandil, nii et see on oluline ka solidaarsuse jaoks. see küsimus, kuidas me rahastame Euroopa Liidu julgeolekut ja kaitset. ning partnerite küsimus Aafrika riikide osas, me ei peaks siin piirduma ainult Aafrika kontinendiga, vaid minema kaugemale, nii et EDF ja Aafrika äh, rahastu ähm, Ehm, eelarvestatakse ja vaadatakse, mida siit täpselt erastatakse, puudutab Somaaliat, see puudutab ühisvägesid eh, Saheli riikides, eh, samuti mis puudutab MNGTF-i, eh, see on siis Boko Harami vastane võitlus eelkõige. nii et need on ka kõige olulisemad teemad selleks, et tagada rahu, stabiilsus Aafrikas, selleks, et tagada julgeolek ka Euroopas nii et oluline on ikkagi see, et ükskõik, mida me teeme rahvusvahelisel areenil, et see ikkagi panustaks ka Euroopa julgeolekusse. ja, ja veel üks ähm, instrument, mis ei piirdu ainult Aafrikaga, et, et võib-olla me peame mingil hetkel ka teistesse piirkondadesse liikuma ja et see ei piirduks ainult operatsioonidega, mis on tingimata ainult Aafrika Liidu ka kokku lepitud äh, operatsioonide osaks, näiteks Somaalias äh, praegu me näeme, et äh, kui meil on probleem, kui, kui Amison läheb üle Somaalia vägedele, siis, siis praeguse rahastu all me ei saa Somaalia vägesid rahastada ja mida somaallased praegu meile räägivad, on see, et te nõuate meilt uute ülesannete täitmist ja me teame, et et eh, jah, eh, Somaalia peaks nüüd selle missiooni üle võtma, aga praegu ei ole mingeid instrumente selleks, et eh, Somaalia vägesid rahastada selleks. jah, tõepoolest, partnerriikide kaitsevägede rahastamine ei ole lihtne küsimus, seda tuleb ikkagi kaitsta, vastavalt kui tagatised peavad olema, seda tuleb ka kontrollida, seirata, nii nagu paljud on juba öeldud ja sellega on ka arvestatud, aga kui meil see ei õnnestu, siis meil tõesti tekib väga suur lünk ja kolmandaks elemendiks on siis äh, tagada -taga ka mm, partnerite mm, militaarvarustuse mm, rahastamisel tugi ja praeguste instrumentide puhul on tegu eelarveinstrumentidega ja see puudutab ka Aafrika rahastut ja Kesk-Aafrikas Äh, vabariigis me näiteks oleme näinud, et see, et me ei ole saanud nende kaitsevarustust ähm, äh, rahastada, siis see on äh, tekitanud ähm, suuri probleeme seal piirkonnas, nii Kesk-Aafrika Vabariigile kui ka meile. jah, me teame, et tuleb paljud mehhanismid paika panna, tagamaks seda, et neid vahendeid ei kasutata ähm, selliselt, et see rikub demokraatiat, inimõiguste kaitset ja nii edasi. aga kui me ei rahasta seda, siis me kindlasti ei toeta inimõiguste kaitset, demokraatiat ega midagi muud ja nüüd me ka näeme, millised on need tagajärjed, kui me kõike seda rahastada ei saa. nii et need on siin selle uue instrumendi elemendid, see on ähm, vägagi uudne ja ja esimest korda on meil siis ka tegu aluslepingu artikliga, mis võimaldab meil koos komisjoniga ähm, seda tööd teha ja, ja koos Hildega me oleme siin tõesti üritanud asja täiesti veekindlaks teha ja et see oleks seotud ka kõikide vajalike tagatistega, mis puudutab ka finantshaldust ja nii edasi, et see tagaks ka usaldusväärsuse sellele instrumendile. nii et see on siis seotud ka FBI-ga ja ka selle fondi haldamisega sest ähm, välisteenistus ja äh, kõrge esindaja on ise ka vastavad taotlused teinud. nüüd, kuidas seda fondi kasutatakse, see on äh, liikmesriikide kätes, nii et kõik kolm peatükki, see on ähm, nõukogu otsustada, see on siis liikmesriikide käes ja ka halduskomisjon otsustab ähm, ÜJKP äh, militaarmissioonide läbiviimise üle ja otsustus otsuste langetamisel on oluline mm, ühehäälsus ja siin lähtutakse siis ka parimatest tavadest. ja jällegi, mis puudutab finantshaldust, siis see jääb FBI kätesse. ja ka finantsmäärus tuleb vastu võtta, nii nagu meil EDF-i puhul see oli ja selle võtab siis vastu vastav komitee ja auditiga tegeleb ähm, Euroopa Kontrollikoda. ning äh, kuigi see instrument on praegu eelkõige keskendunud Aafrikale, siis ma pean ütlema, et jah, Aafrika on ka põhipartnereid äh, selle ähm, fondi vahendite kasutamisel, seda on mainitud ka dokumendi preambul. ja nagu öeldud, äh, siis ähm, eelarveks on on kümme koma viis miljardit järgmise MFF-i raames ja see ei ole sugugi mitte juhuslik summa ja me kindlasti arutame seda ka eelarve läbirääkimiste käigus. ja me arvame, et ka liikmesriigid peavad seda siis eelarvestamise konkreetsete tingimuse valguses veel kord läbi vaatama et vabandage, et ma natukene pikemalt rääkisin, aga äh, kui teil küsimusi on, siis hea meelega vastan neile. suur tänu. ütleb proua Muri ja nüüd on mul hea meel anda sõna härra Preesale, kes on äh, praegu eelarve peadirektoraadi äh, peadirektor ja tema on siis see, kes äh, ongi seotud selle rahaga, millest äsja räägiti. aitäh, aitäh selle eest, et annate mulle võimaluse siin selgitada seda, mis me kaitsevaldkonnas teeme ning mis me pakume välja järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks. mina keskendun eelarvelistele aspektidele, sellele, kuidas on see seotud praeguse mitmeaastase finantsraamistiga, sellepärast et me nullist ei alusta räägin samuti sellest, kuidas see leiab kajastamist siis järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. meil on olemas juba ettevalmistav töö kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, siis et, mm, uuringute läbiviimiseks kaitsevaldkonnaks. Teie tuletasite ka alguses meelde seda, et siin me räägime kaitse rahastamisest, kuid samuti tuleb arvestada killustatusega ning sellega, kui tõhusalt me kasutame vahendeid. Euroopa Liidu tasemel tuleks sekkuda selleks, et pakkuda stiimuleid äh, koostöö laiendamiseks ning samuti selleks, et tõsta iga kulutatud euro tõhusust kaitsevaldkonnas. tahaksin meelde tuletada, et Ameerika Ühendriikides on äh, ligi kolmkümmend erinevat relvasüsteemi, meil on sada seitsekümmend kaheksa sellist süsteemi, seega äh, tõhusus äh, ilmselgelt leiab mõjutamist ka sellest. mis puudutab ettevalmistavat tegevust, siis siin on meil esimesed lepingud juba kokku lepitud ja neid ka viiakse ellu eriti mis puudutab droone ning allveelaevu me oleme suurendanud koostööd siin ning siinkohal tahaksin samuti tervitada Euroopa Parlamendi konstruktiivset lähenemist meie kaitsetööstuse programmile. me oleme põhimõtteliselt selles kokkuleppele jõudnud läbirääkimised ka aitasid kaasa kogu protsessile eelarve seisukohast, on viissada miljonit, mis tuleb leida siis Euroopa Liidu eelarvest aastatel kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend. sellega luuakse stiimul liikmesriikidele osalemiseks. me eeldame, et vähemalt kaks äh, miljardit veel tuleb liikmesriikidest selleks, et siis ühishuvidele vastavaid projekte läbi viia äh, väljaarendamisfaasis ning see äh, asusel siis välja töötada ühiseid projekte ning tõsta tõhusust. nüüd meil on alus järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks. kaitseküsimust arvestatakse siin, äh, võttes arvesse ka uusi prioriteete ning seda, mis toimub Euroopa Liidu naabruses. struktuuri koha pealt, nagu siin meelde tuletati, on meil olemas eraldi jaotis, mis on mõeldud just julgeoleku ja kaitse küsimustele mitmeaastases finantsraamistikus. ning äh, selle all on eraldi osaga ette nähtud just kaitse jaoks ning selles klastris on meil kaks eraldiseisvat äh, elementi. üks neist on seotud äh, teadustegevusega kaitsevaldkonnas, nii ka ainuüksi teadusvaldkonnas ning seejärel neli koma üks miljonit ning üheksa miljardit, mis on mõeldud suutlikkuse väljaarendamisele kaitsevaldkonnas. mis puudutab püstitatud eesmärke, siis tahame välja arendada oma Euroopa Liidu jaoks strateegilise autonoomia, samuti kaitsetööstuse konkurentsivõime E, eesmärgiks on samuti edendada tehnoloogilist innovatsiooni ning teadust kaitsevaldkonnas. samuti sünergiate parandamine erinevate osapoolte vahel, kes tegutsevad Euroopa Liidus kaitsevaldkonnas. lisaks sellele tahame tugevdada sünergiate teiste poliitikatega, siin mainiti seda ka enne, julgeoleku vallas julgeolek on väga lai ja Euroopa Liidu tegevus peaks olema sidus kõikides valdkondades. rääkides veel sünergiatest. muidugi mõista on oluline sünergia ka teiste poliitikatega, teadus on üheks selliseks seda sellepärast, et kasu võivad saada eh, Äh, teadusest nii tsiviil- kui äh, militaareessektor. Äh, internet teadupärast ju ka oli alguses sõjaväeprojektiks, aga ka tsiviilvaldkonnas olevat nüüd see kasutusel. ning samuti kosmoseprogrammiga on teatud sünergiaid globaalne navigatsioonisüsteem võimalikud sünergiad on ka küberturvalisuse valdkonnas olemas. ja kuna me räägime Digitaal-Euroopa kavast, programmist, see on välja käidud järgmiseks aastaseks finantsraamistikuks. ja samuti võivad tekkida sünergiad teiste programmidega nagu teadus, uuringud merenduses, tsiviilmerenduskava ja nii edasi üldiselt seega siis on meil üheksateist koma viis miljardit eraldatud äh, kaitseklastri äh, jaoks mitmeaastasest finantsraamistikust. siinkohal tuleks sealt veel kümme koma viis miljardit, mis on ette nähtud Euroopa rahurahastu jaoks, mida tuleb samuti eelarvest rahastada miks see nii on? seda sellepärast, et meil on teatud piirangud selles osas, mida saab Euroopa Liidu eelarvest rahastada. Need piirangud on äh, lepingus endas olemas, Euroopa Liidu eelarvest ei saa rahastada selliseid kulutusi, millel on äh, ainuüksi sõjalised äh, ning kaitse-eesmärgid. seega teatud asju saab Euroopa Liidu eelarvest rahastada ning ma üritasin siin ka selgitada, millega on tegemist suutlikkuse tõstmine, arendustegevus, teadustegevus. samuti sellised operatsioonid, millel on selge sõjaline dimensioon. ja ka kolleeg juba rääkis sellest nende puhul on teatud piirangud ning eh, selles osas, kuivõrd me saame Euroopa Liidu eelarvest selliseid projekte rahastada aga ettepanek, mis tuli äh, kõrgelt esindajalt ning äh, komisjonilt rahurahastu kohta, see on nii-öelda kombineeritud ettepanek äh, ja need ettepanekud tugevdavad üksteist. esimese Artüi ei toeta ilmtingimata selliseid äh, rahastamisvahendeid, mis seisavad väljaspool eelarvet, aga me peame arvestama sellega, milline on meie äh, raamistik. Äh. nii et sellega me peame arvestama, aga lõpuks tuleb vaadata ka, kui tõhusalt me saame vahendit ära kasutada. nüüd, mis puudutab koostöö edendamise äh, intensiivsust äh, teadustöös ning suutlikkuse väljaarendamises, siis liidu eelarve toetuse suurus tegelikult äh, sõltub sellest, millise faasiga on tegemist, näiteks teadustöö faasis võib see olla tu-, väga suur, prototüüpide faasis, enne prototüüpe ligi sada protsenti, aga seejärel, kui me jõuame prototüübi faasi ja turustamise faasi juba, siis ligi kakskümmend protsenti ning pärast, kui me hakkame turustamisfaasile lähenema ja pärast seda äh, sertifitseerimisfaasis võib-olla kaheksakümmend protsenti lisaks veel selleks, et äh, toetada ühistegevust, on ette nähtud ka teatud boonused selliste projektide puhul, mis käivad alalise koostöö mehhanismi all, siin on võimalik äh, võib-olla äh, kümne protsendipunkti võrra boonustena veel välja maksta ja sama käib samuti nende projektide kohta, mis edendavad piiriülest, piiriülest koostööd VKE-de valdkonnas. seega on meil stiimulid ette nähtud ka selleks, et tööstusstruktuurid areneksid äh, kõikjal Euroopa Liidus piiriüleselt. lubage mul paar sõna veel ütelda ka ellurakendamise kohta. selleks, et projekt ei saaks Euroopa kaitsefondist rahastada, on meil teatud nõuded peab olema vähemalt kolm osalejat vähemalt kolmest liikmesriigist. jällegi me keskendume piiriülesele mõõtmele. osalejad peavad asuma Euroopa Liidus ja mitte olema kontrollitud Euroopa Liidu väliste eh, ettevõtete poolt. Eh, komisjon juhib seda protsessi ning ellurakendamine leiab aset vastavalt mitmeaastasele töökavale. nagu kolleeg ütles, komisjon hindab projekti ekspertide abil, välisekspertide abil. tahaksin veel lisada paar sõna militaarliikluse kohta, me räägime siin kuuest koma viiest miljardist, mis tuleks siis juurde veel kolmeteistkümnele miljardile Euroopa Liidu kaitsefondist. nii et kokku ligi kakskümmend miljardit järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks. siin Euroopa Liidu sekkumise põhjuseks on see, et me tahame toetada sünergiaid Euroopa Liidu taristu projektidega, eh, mida saab kasutada kahel otstarbel nii tsiviilvaldkonnas kui ka kaitsevaldkonnas. tegemist oleks siis selliste projektidega, mis näiteks võimaldavad eh, varade või eh, vägede liikuvust Euroopa Liidus me tahame kaasa aidata operatsioonide läbiviimistele, kas õppustele või siis kriisiolukorras, selleks, et õigeks ajaks kohale jõuda, kuid samuti sõjaolukorras. eelarve struktuuri seisukohalt ja kulutuste koha pealt tuleb ütelda, et see on nüüd otseselt seotud ka Euroopa Liidu transpordivõrgustikuga, TNT-ga ning eh, seaduslikult eh, on see seotud samuti mm, transpordi äh, valdkonnas siis äh, Euroopa ühendamise rahastuga. ma vabandan, et ma nii pikalt sõna võtsin ning äh, nüüd lõpetan ja olen valmis küsimustele vastama. suur aitäh teile. jah, ja jällegi ma olen kindel, et küsimusi on. meil on ka kolmas kõneleja. proua Helda Hademann, kes on Euroopa Komisjoni välispoliitika instrumendi teenistuse ülem ning teie töö on esmatähtis, kui me räägime Euroopa Liidu raha, vahendite kasutamist väliste tegevuses, nii et palun, proua Hademäel. Thank you very much. suur tänu, proua esinaine, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, kolleegid. mul on väga hea meel osaleda selles arutelus tahaksin rääkida Euroopa rahurahastu kohast äh, laiemas rahu, julgeoleku ja kaitse algatuses, mida Euroopa Liit on alustanud ja tahaksin juba täiend-, täiendada kolleegi poolt, tahaksin eelkõneleja sõnu täiendada juhtimise seisukohast. minu teenistus mis tegeleb välispoliitika instrumentidega, tegeleb tsiviilinstrumentidega, mille eesmärgiks on konfliktide ennetamine, rahu ja julgeoleku tagamine. ja võib öelda, et meil on siin pikk kogemus finantsjuhtimise osas, aga ka loomingulisuse ja tõhususe osas. tänu, läbi Euroopa Liidu eelarve tegutseme erinevates suundades täna kõigepealt stabiilsuse ja rahu instrument mis võimaldab kiiresti reageerida konfliktide ennetamisel ja kriisiolukordades. murralguline areng eelmisel aastal sai võimalikuks tänu tihedale ja suurepärasele koostööle Euroopa Parlamendi, Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse. see on instrument, mis aitab kaasa stabiilsusele ja rahule. ja nüüd me töötame koos ka sõjaväelastega, eriti võime ehitamise julgeoleku ja kaitse toetamiselt, CBSD e on see, nagu me seda nimetame. Te teate konkreetseid eesmärke, milleks CBSD-d saab kasutada. kõigepealt, kui see on tõsine oht riigi institutsioonidele või kui tuleb kaitsta inimõigusi ja põhiõigusi. teiseks, kus sõjaväelased on ainsad, kes saavad arenguga seotud tingimusi täita antud olukordades ja kui on konsensus Euroopa Liidu ja vastava riigi vahel, et äh, sõjaväeliste osaliste sekkumine on hädavajalik selleks, et tagada jätkusuutliku arengu tingimused. esimesed projektid CBSD osas on äh, algatamisel ja vaadates tulevikule, kiirreageerimine peaks jääma peamiseks komponendiks pärast aastat äh, kaks tuhat kakskümmend rakendatavas raamistikus ning äh, naabruspoliitika kiirreageerimise sambas. ja lisaks kiirreageerimistegevustele meil on teine töövaldkond Euroopa Liidu eelarvest, to-, toetus tsiviilse STP missioonidele. siin saame äh, vastavalt mandaadist erinevaid ülesandeid täita ning vastavalt olukorrale Need äh, missioonid tegutsevad väga erinevates keskkondades ja kriisikeskustes äh, ning eeldavad ka muidugi usaldusväärset finantsjuhtimist ja järelevalvet. CSTP missioonid on väga nõutud, Euroopa Liit äh, tsiviilkriisihalduses on maailmas olulisel kohal ja me to-, väga hindame teie komisjoni varasemat toetust ja ka täna, et meil oleks tõepoolest võimalus nendele nõudmistele vastu tulla nüüd arvestades meie eripära, äh, CSTB eelarve, millest me neid missioone rahastame, jääb eraldi, äh, eraldi Euroopa Liidu tööriistakastis järgmises MFF-is, see on vähemalt komisjoni ettepanek, ja meie ettepanek on äh, vahendite mahtu siin suurendada. ja nüüd aga need instrumendid on väga väärtuslikud Euroopa Liidu eelarves komisjoni ettepanek on säilitada ja tugevdada neid instrumente ja tegevusi järgmises finantsraamistikus. aga nad siiski nendel põhjustel, mida Silvano Presaga juba selgitas, nad ei ole piisavalt nende tegevuste osas, kus on selge sõjaline või kaitse kaasatus, nii et üks osa vajab täiendamist teise osaga, millega, millega siis saab sõjalise osalusega missioone rahastada ja siin Euroopa rahu rahastu, mil koht ongi just siin. meie äh, instrumentide teenistus mängib siin olulist rolli, kõrge esindaja on öelnud, et tema kavatsus on anda meile ülesandeks äh, rahaline haldus äh, uue rahurahastu juhtimisel. eesmärk on, on selge, meie teenistus on otseselt äh, vastutav kõrge esindaja ees ja teisest küljest meie roll äh, CFSB eelarve haldamisel muudab meie teenistuse ideaalselt sobivaks selle töö täitmisel Euroopa rahurahastu töötab tihedas koostöös ja sünergias koos teiste välistegevuse instrumentidega, kaasa arvatud need, mida me juba haldame. see lihtsustab integreeritud lähenemist veel rohkemgi ja üks meie pea-, rahurahastu positiivsetest külgedest on tagada toetust sõjalistele sekkujatele ja see võimaldab meil täi-, meil täita neid ülesande, mida praegused vahendid ei, ei võimalda, ehk siis tagada sõjalisi aspekte. Need kaks mehhanismi seega ei lak-, ei kattu, vaid täiendavad üksteist. lõpetuseks uued struktuurid järgmises MFF-is. Euroopa rahurahastu, need käivad käsikäes ja võimaldavad meil täiendavaid sünergiaid edendada meie teenistuses selleks, et me võiksime tõhusalt toetada Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsealaseid prioriteete. rahu ja stabiilsuse nimel töötamine on osa Euroopa Liidu DNA-st. strateegilised ja poliitilised valikud puudutavad ka meie tööriistakasti. ehk siis tähtis on, et Euroopa Liidul oleks kõik vajalikud tööriistad selleks, et oma rolli täielikult täita ja see kõik, seda kõike siis meie kodanike julgeoleku nimel ja tänan teid ka teie toetuse eest, aitäh! Thank you very much! suur tänu äh, viimastele kõnelejatele, nüüd on mul suur heameel anda juhtimine tagasi härra Artviile. kallis kolleeg, te, te olite, teie juhtimine oli küll teie kogenud kätes ja suur tänu meile, meie esinejatele ma tervitan seda nutikust, äh, millega see süsteem on üles ehitatud. aga härra Preesa võib-olla nüüd ei ole väga rõõmus, aga ta teab, et mulle meeldib äh, eelarve ühtsuse põhimõte, sest eelarve peab eurooplasi kõnetama. ja kui me nüüd ütleme, et jah, me nüüd tegeleme Euroopa kaitsega, aga tegelikult me ei ole ka, siis äh, see on kahemõtteline ja sellele tuleb mingil hetkel lõpp teha see, et Euroopa võiks midagi selgepiirilist olla Euroopa kodanike silmis, aga nüüd saab esimesena sõna proua Toma. tänan, esimees. üritan äh, lühemalt teha kui meie kõnelejad, aga lihtne ülesanne see ei ole. esiteks tahaksin tervitada Claire Moodit, rõõm teda jälle siin näha eelarvekomisjonis muidugi isiklikult ma ei kahtle absoluutselt äh, selles, et Euroopa kaitsealased jõupingutused on asjakohased. nii et minu sõnavõtt siin ei puuduta sisu, meie oleme siin eelarvekomisjonis. ma olen alati olnud veendunud, et Euroopa kaitsetegevus on asjakohane ja lisaks praegune geopoliitiline kontekst äh, ainult tugevdab seda varasemat veendumust. meie oleme, nagu ütlesin, siin eelarvekomisjonis ja sekkun just sellest vaatenurgast. esiteks, mulle tundub, et te unustasite parlamendi hääletuse selles küsimuses. nüüd, mis jääb eela-, Euroopa Liidu eelarvest välja, millest mainis ka, mida mainis ka esimees Ahtüi, oleme täielikult silmakirjalikus olukorras siin. ettekääne on see, et lepingud seda ei võimalda seega läheme lepingutest mööda ja teeme eelarve välise eelarve. kas nüüd siis liikmesriigid on veendunud, et me tahame seda ja muudame reegleid, aga ärme hiilime neist mööda. tõhusus ei saa ühelgi juhul õigustada seda, et eelarve ei vasta tõsiasjadele, vähemalt see on minu seisukoht ja see on esimene probleem. ja siinkohal olen nõus esimees Artüiga. teine probleem, äh, tulud ma kordan endaga, me oleme sisuliselt nõus, aga küsimus, millise raha eest me seda teeme? Euroopa Parlament on pisut väsinud ja isegi pisut äh, lootuse kaotanud, nähes, kuidas äh, nõukogu tahab järjest rohkem öö, äh, kulutusi, aga ei küsi, kust raha tuleb. Nende jaoks see pole probleem, kärbime olemasolevat eelarvet, ükskõik Äh, kas need on õigustatud või ei, sest prioriteediks äh, on üks asi ja mitte enam teine. ja olukord muutub täiesti absurdseks. meil on justkui olemas mitmeaastane finantsraamistik ja kohe me peame selle raames kärpeid tegema. Äh, ja kaasa arvatud muide, homme võiks olla nende kärbete ohvriks kaitsepoliitika olge ettepanek, nii et kui homme tulevad uued prioriteedid, siis kaotatakse vanad jälle ära nii et olge taha, olge ettevaatlik selles suhtes. see on väike probleem ja lisaks oleme pisut mures, kui me näeme, et meil saab siis olema eelarve, mis on solidaarsust väljendav eelarve ja et sellest muutub julgeoleku, see muutub julgeoleku ja kaitse eelarveks. kuigi ma leian, et ka see on vajalik. nii et meil on siin probleem parlamendi seisuko-, positsioonis me ka sõnastasime selle selgelt. ja leia meie lahenduseks siinkohal oli, et hea küll, oleme nõus uute prioriteetidega, aga tingimusel, et Euroopa Liidu eelarve kasvab vastavalt. see on meie ettepanek. eelmisel nädalal äh, toimus meil esimene hääletus, mis oli ettevalmistav ja, ja leidis kinnitust see, mida ma teile just seletasin, me kasutasime ära varud, äh, paindlikkuse ja teisalt äh, kär-, rohkem kärpida ei ole võimalik. järgmises finantsraamistikus äh, peate te oma sõpradele nõukogus ütlema, et nii see enam jätkuda ei saa. Nad ei saa jätkuvalt kärpeid ainult teostada. parlament jääb siin väga kindlalt oma seisukohale kärpides ühtekuuluvuspoliitikat või solidaarsusvahendeid või Euroopa Sotsiaalfondi, nagu nad praegu on seda teinud. nii et meie ees on äh, tulude probleem ja parlament kavatseb kindlameelselt jääda oma seisukoha juurde eelarve tulude osas, mitte sisuliselt ei ole me vastu, aga me peame võtma tõsiselt eelarve põhimõtteid. nii et kui meile öeldakse, et tulevad uued prioriteedid, siis tuleb leida ka uus, uued rahalised vahendid ja me ei tohi varasemaid prioriteete hüljata ja veel on mul ka üks väiksemat sorti probleem, aga siiski. keegi siin, vabandage, ma nüüd täpselt, mul ei jäänud teie nimed meelde, keegi teist komisjoni esindaja ütles, et ettepanek tugineb kahel riigil vähemalt, parlament aga hääldas kolm riiki. nii et mulle tundub, et me oleme siiski kaasseadusandjad, nii et ähm, see tekitab minus äh, küsimusi, et mis on siis teie positsioon selles osas? hästi, proua Toma, kas lõpetasite? praegu jah, selge. selge. kolleeg Pustinaru. tänan, esimees. Lähen nüüd inglise keeles edasi. alustuseks mõned üldisemat sorti märkused. rohkem kui kunagi varem, nüüd on selge seos ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvuse liikmesriikide vahel, Euroopa Liidu ühtekuuluvuse ning julgeoleku ja kaitse vahel. kui me seda kohaselt haldame, siis julgeolek saab suureks poliitiliseks boonuseks, mis tugevdab ühtekuuluvust ja sidusust meie Euroopa Liidus. sellepärast ma vägagi toetan seda põhimõtet, et me peaksime hakkama üles ehitama reaalset Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikat nende päästevahenditega, mis meil on praegu. arvud ei ole kuigi muljelda, muljetavaldavad aastal kaks tuhat kakskümmend seitse võib-olla vähem kui kakskümmend miljardit eurot saab meil olema, pluss kumulatiivne mõju ja nii edasi. võrreldes siiski kaitsekulutustega liikmesriikides on seda siiski väga vähe, aga see on siiski põhimõtteliselt väga oluline algus ja see on ja väga tähtis on sellele panna alus uues finantsraamistikus. ja nüüd äh, küsiksin komisjonilt ja välisteenistuselt. kuidas teie, millised on teie arvamused, peamised valdkonnad, kus me peaksime hakkama rakendama uusi kaitseprojekte, sest äh, minu arvamus on, et on üks valdkond, äh, küber ja valdkond ja hübriidohtude valdkond, kus liikmesriigid saavad koos palju ära teha väga mõõduka hinna eest ühendades meie ressursid <clears throat> ja millel on tohutu positiivne mõju, kuivõrd me saame ennast siis kaitsta, sest praegu ei ole ühtegi üksikut liikmesriiki, kes saaks seda omaenda ressurssidega teha. vaatame kõige arenenumaid ja selle liikmesriike nagu Prantsusmaa või Saksamaa või Ühendkuningriik. ja me ei näe seal üldse et nad saaks üksi sellega hakkama, sellepärast on Euroopa Liidu lahendus ainuke. teine, oluline on investeerida nendesse valdkondadesse, kus on muljetavaldavad uued arengud nagu droonid, laserid ja kus Euroopa tänu oma tehnoloogilisele teaduslikule suutlikkusele saab olukorda muuta ja lüngad täita selleks, et liikmesriigid saaksid seda siis rakendada edasi, kaitsealane liikuvus, kuidas seda rakendada tuleks teie meelest? nüüd me teame, et on erimeelsused parlamendis. kas äh, kümme miljardit tuleb viia Euroopa ühendamise rahastusse või mitte? või vähem kui kümme miljardit võib-olla? meil on vaja selgeid kriteeriume selleks, et kasutada Euroopa ühendamise rahastust ja, ja samas on meil vaja strateegilist planeerimist sest peame investeerima kaitsealasesse liikuvusse eh, seal, kus on seda kõige rohkem vaja. ja eh, siin tsiteerin Angela Merkelit, kes üleeile ütles, me peame oma ressursid ühendama kaitsevaldkonnas e, Euroopa idaosas, kus on hooldsene julgeolekuoht Venemaalt seepärast strateegiline planeerimine kõigi kasutud riikidega on vajalik, sest see on strateegiline ülesanne, seda ei saa teha lühiajaliselt lünkasid täita siin ja seal. see peab olema terviklik ja ühtne plaan, mis võimaldab meil kogu öö, Euroopana, annab meile võimaluse vahendeid ja personali sii-, liigutada ja siin ma küsiksin äh, välisteenistuselt, kas te hakkate protokolle äh, välja kujundama, küsimus ei ole mitte ainult tankide ja veoautode ja muu äh, transpordis, personalis on küsimus ja kiiruses, millega seda saab teha. ei saa öelda, et Putin, et, et teeme väikse kohvipausi, et meil oleks aega vägesid liigutada on tähtis äh, põhjalikult ja korralikult ette valmistada protokollid selleks, et, et kõik see toimiks äh, kiiresti. ja lõpetuseks julgustaksin väga komisjoni ja nõukogu töötama selle nimel, et ennetada lõhesid, kui meil õnnestub kaitsepoliitikaga tegeleda ilma ebavajalike lõhedeta, siis see teenib Euroopa Liidu ja tema solidaarsuse huve. Äh, Euroopa kaitsepoliitika algus võib äh, tuua endaga kaasa sügavama ja tõhusama Euroopa Liidu. suur tänu. kas on veel keegi, kes soovib sõna? härra Tarand uh,. Thank you, Mr President, I am here in uh.... aitäh. ma olen siin ka kahekordse kasutusega relv asendan seda komisjonist äh, proua Leerot ja samuti äh, mm, eelarvekomisjonis olen siis mina ise. mul on kolm küsimust. tänaseks koosolekuks hakati meile välja ka dokument ja siin viidatakse NATO kaheprotsendilisele kulutus eesmärgile Euroopa Liidu Kaitsefond ja teised äh, mitmeaastased finantsraamistiku instrumendid äh, ka panustavad selle eesmärgi saavutamisse. ma usun, et mitte NATO liikmete jaoks nagu Rootsi, Austria, Iirimaa ja Soome võib selline asi olla seaduslikult äh, problemaatiline, et nad läbi Euroopa Liidu eelarve panustavad siis NATO eesmärkidesse teiseks, kollektiivne territoriaalne kaitse kuni siiani. peatselt tuleb ka NATO kohtumine, mida ootame küll, aga see on NATO üheks peamiseks ülesandeks. seda ei mainita aluslepingus, aga uus mitmeaastane finantsraamistik suuresti sellele keskendub. kuidas te plaanite tagada et tulevased Euroopa Liidu kaitseinvesteeringud peaasjalikult äh, on suunatud sõjaliste eesmärkide läbiviimiseks sellisel kujul, nagu need kirjeldatakse meie aluslepingus. ja sõjalise liikuvuse äh, küsimus. tahame kasutada Euroopa ühendamise rahastu vahendeid paljude jaoks tähendab see seda, et lääne tankid tuleb idasse viia, äh, raudteesid kasutades ja nii edasi. aga meil on Rail Baltica ja siin on see problemaatiline komisjon. argumendiks on see, et tegemist oleks siis raudteega mille abil on võimalik sõjaväesuutlikkust kasutada Balti riikides. sada kümmet aastat tagasi öö, äh, olid öö, äh, soomusrongid need, mis muutsid olukorda lahinguväljal, aga nüüd on olukord ehk natukene teistsugune. Te võiksite kogu selle Rail äh, Baltica raha välja võtta, sellepärast et Hiina kaubad ei käi läbi seda teed ega ka soomusrongid nüüd ma enam ei räägi proua Valera nimel. Euroopa Liidu kaitse on ülitähtis. me peame üle saama usaldada, usaldamatusest üksteise vastu. me peame välja arendama suutlikkuse. ja iga sinna kulutatud sent on hästi kulutatud, aga seda tingimusel, et me ikka kaitsele kulutame, mitte järjekordsele Paul Henri Spaki hoone ehitamisele Brüsselis, kus küll võetakse vastu väga paljusid kenasid inimesi, aga nad ei suuda mitte midagi ära teha kaitseküsimustes. ja sellega lõpetan. Merci, monsieur Tarand. aitäh, härra Tarand, kes veel? ma ei näe rohkem sõnavõtusoove. tahaksin siinkohal tervitada seda, et see dokument, mis meile ette valmistati tänaseks koosolekuks, on väga äh, pedagoogiline. eelarve peadirektoraat tõenäoliselt tegi selle komisjon. see on väga ilus ülevaade sellest, millised, kui palju meil on Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides relvatüüpe seitseteist liiki äh, lahingutanke, üksainus Ameerika Ühendriikides, äh, hävitajaid äh, ja fregatte kakskümmend kaheksa, neli Ameerika Ühendriikides, jahilennukeid kakskümmend siin ja kuus ähm, Ameerika Ühendriikides on ju ka nii, et Ameerikast ostame meiegi sisse, kas siin tabelis oleks võimalik ära tuua selle, millised äh, relvaliigid on Euroopas äh, välja töötatud ja millised tulevad Ameerika Ühendriikidest või mujalt. seda selleks, et välja tuua Euroopa mõõde, sest väga kena on, et meil on Pesco, aga kui äh, Pesco nimel ostetakse Patrioti rakette või helikoptereid äh, ründelennukeid eh, mujalt, siis eh, see ei ole nii kena. kas Pesco jaoks on veel eh, eraldi eelarve ja kuidas see siis toimib, kui meil ei ole eraldi eelarvet? meil on küll väga kena, et selline partnerlus on, aga kuidas see eelarves väljendub? ja minu kolmas märkus lepingu kohta, sellepärast et me esindame siin Euroopa Liidu kodanikke ning tegemist on millegagi, mis ei ole ilmtingimata lepingutes, aga kindlasti Euroopas on ka neid, kes arvavad, et meil oleks hea, kui meil oleks Euroopa Liidu kaitsesüsteem, kas me ei peaks siiski natukene paremini välja tooma selle, et me peame liikuma ka lepingute muutmise poole siin küll tahetakse võimalikult kiirelt edasi liikuda, aga poliitiline tahe on. ja ma arvan, et see puudutab demokraatlikku legitiimsust. ja veel, ma ei tule selle juurde tagasi, et meil on vaja, et eelarve oleks ühtne. siiski praegu on nii, et eelarve on äh, terve kosmos, kus on igasuguseid rahastuid ja muid vahendeid, äh, fonde, usaldusfonde ja päris ausalt öeldes see kõik ei ole üldse mõistetav kodanikele. nii et see on demokraatia jaoks probleem. kui me tahame Euroopa kaitsesüsteemi toetada, kas me siis ei saaks kuidagi välja tuua selle, et põhimõtteliselt ühest küljest on meil liikmesriikides kulutused, mis ei ole enam nii tõhusad ning et need vahendid tuleks äh, Äh, sellepärast et neil erilist tõhustust liikmesriigis ei ole, äh, suunata need Euroopa Liidu eelarvesse, nii et äh, see muudaks Euroopa Liidu eelarve suuremaks ja tugevamaks, aga meil oleks võimalik vähem kulutada liikmesriikides ning see ei tooks endaga kaasa siis lisakulutusi liikmesriikide jaoks. Need on minu unistused. Alors, euh, madame, euh, messieurs. daamid ja härrad kas te soovite reageerida neile märkustele, mis äh, siinolijad tegid? aitäh, suur aitäh kõikidele auväärsetele saadikutele, kes meile küsimusi esitasid, mis olid igati asjalikud ja millele üritame nüüd ka vastata. osad teist ka ütlesid, eesmärgiks ei ole lahkne, lahkhelisid tekitada, vaid vastupidi. viimastel aastatel me oleme just üritanud äh, läheneda üksteisele kaitse arengus Euroopa Liidus ja ma arvan, et me oleme suutnud äh, päris olulise tee maha käia viimastel aastatel. kas me oleme teinud seda lepingute väliselt? ma arvan, et siin võib selgelt vastata, et ei, me oleme ikkagi lepingute raames seda teinud ja ma arvan, et siin oleks vaja vahet teha selles, mida tehakse lepingute raames ja mida rahastatakse eelarvest, aga mi-, ja selle vahel, mida tehakse jällegi lepingute raames, aga mida ei rahastata Euroopa Liidu eelarvest. mina isiklikult, ma ei saa siin väljendada aga te olete siiski nõus, et kodanikele selle selgitamine on päris keerukas. me peame ikkagi selgelt, eh, kas suutma selgitada kodanikele, milles on asi mina saan vägagi hästi aru, eh, et juriidiliselt see peab vette, aga mingil hetkel me peaksime siit läbi murdma ning eh, selgelt suutma ütelda, milles asi jah, ma olen teiega igati nõus, härra esimees. ja see ongi poliitikute töö. ja meie oleme siin selleks, et teid teenida ja aidata teil seda teha. seega olen valmis igati koostööd tegema niivõrd, kuivõrd teil sellest kasu on selle ülesande täitmisel viitan näiteks sellele, mis me oleme teinud PESCO raames, see on lepingus artikkel nelikümmend kuus, kuus, kuues protokoll ja ometigi enamus äh, algatusi, mis viiakse läbi selle koostöö raames, leiab rahastamist nüüd äh, suures osas ka tänu komisjoni eesmärkidele, aga siiski ainult üks osa läbi Euroopa Liidu Kaitsefondi. Äh, seda tänu vahemeetmetele, mis sisse viidi aga see on ainult üks protsent sellest. nii nüüd seda, need nii-öelda asjad on, aga see ei tähenda seda, et me teeksime tööd lepingute väliselt. Äh, me ei tee seda ka kuskil äh, hämaras, pimedas varjus, vaid ei, äh, meil on olemas juriidiline raamistik ning selles raamistikus me ka tegutseme. niisiis meil on ka lepingus artikkel, mis on teatud piirangud peale pannud see on äh, samaväärne kui nagu teised artiklid nelikümmend üks kaks, milles liikmesriigid kokku leppisid ja mis äh, takistab Euroopa Liidu eelarvest rahastada selliseid operatsioone, millel on kaitse- või sõjalised eesmärgid sellega on sisse viidud teatud piirangud sellele, mida me saame Euroopa Liidu eelarvest rahastada. mul on jäänud mulje, et isegi selle artikli raames komisjon tegelikult on äh, seda päris leebelt äh, ning äh, ning ähm, vabalt tõlgendanud ja me saame seda tervitada, varem seda niimoodi ei tehtud me oleme edasi liikunud, võib-olla need ei ole piisavad, võib-olla need ei rahulda kõiki. ma olen sellega täiesti nõus, aga nii see on viimastel aastatel olnud. ma arvan aga, et me ei peaks pigem vaatama, kuidas või kust rahastatakse, oleks vaadata, mida me rahastame. ma arvan, et suutlikkuse arendamisel äh, ikkagi liikmesriigid teevad seda peaasjalikult, liikmesriikide vastutus on rahastada, nii see olukord on. Te rääkisite siin unelmatest ja ka mulle meeldis see väga, ka mina julgen vahel unistada. ja võib-olla eh, võime me ette kujutada sellist tulevikku, kus saame suurendada seda osa, mis eelarvest leiab rahastamist ja võib-olla isegi artikkel nelikümmend üks, äh, kaks võib äh, arutamisele tulla. ning me peame aga praegu siiani olemasolevaid raamistikke arvestama ja ka tõlgendusega arvestama, äh, mis on antud neile neile artiklitele. aga nüüd tulles teiste küsimuste juurde tahtsin siiski ütelda, et me töötame praeguse lepingu raames ning selle tõlgenduse raames. kogu meie tegevus leiab aset selle täpselt paika pandud raamistiku siseselt. aga me muidugi üritame nii kaugele kui võimalik äh, piire lükata ja nii palju, kui meile võimaldab seda ka praegune tõlgendus. siin küsiti erinevate asjade kohta, ka selle kahe protsendi kohta SKT-st, kas eh, see küsiti, kas sinna me panustame eesmärke, mis ei ole Euroopa Liidu oma. vastus on selge, ei, me ei panusta sellisesse eesmärki, see kohustus on liikmesriikide kohustus, kes kuuluvad NATO-sse. teistel sellist kohustust ei ole, sellest tulenevalt, kuid on ka kohustusi, mis liikmesriigid on endile võtnud PESCO-s, alalises struktureeritud koostöös ning need võivad suurendada kaitsekulutusi. ja need ei ole enam NATO-ga seotud, vaid need on äh, siis äh, PESCO-st tulenevad kohustused. ma arvan, et me peaksime siinkohal ka selles raamistikus tööd jätkama. siin küsiti samuti liikuvuse kohta ning äh, topeltkasutuse kohta liikluse puhul, kui lubate, siis äh, just loodame ka selle topeltkasutuse peale. liikluse puhul me selgitame välja, millised on äh, militaarvajadused transpordi osas Euroopa Liidus. me teeme seda Euroopa Liidu siseselt, muidugi mõista koostöös NATO-ga ning võttes arvesse samuti NATO vajadusi aga see on Euroopa Liidu sisene otsus. arvestame ka NATO-s äh, otsustatuga ning seeläbi me siis määrame ära, milliseid taristuid meil vaja on. sellised tehnilised vajadused kinnitatakse ära septembriks, seejärel järgneb äh, terve protsess, mille käigus selgitame välja projektid, mis äh, leiavad rahastamist siis Euroopa Liidu eelarvest selles lepiti ka selgelt kokku nõukogus. me räägime ikkagi topeltkasutusega lahendustest. ehk siis me ei räägi mitte sellisest taristust, mille eesmärgiks on ainult militaartransport, vaid samuti ka tsiviiltransport. nii et see on see, mida rahastatakse. aga minu sõber kindlasti, minu sõbrad komisjonist võivad veel täpsustada seda kõike. niisiis, tegemist on protsessiga, mis praegu pihta hakkab, me räägime sellega seoses siis sõjaväe äh, või militaarliiklusest, kuid äh, siin räägime millestki enamast veel kui lihtsalt taristud, vaid äh, selle alla käivad ka erinevad eeskirjad, toll, load, sisenemisload ja nii edasi, nii et kõike seda me ka arvestame oma järgnevate kuude töös selleks, et lihtsustada kogu tööd. ehk siis ühest küljest taristud, aga teisalt ka kogu juriidiline raamistik, mis peaks võimaldama harmoneerida ja tagada öö, äh, süsteemi toimimine. see on oluline töö, äh, millest on kasu ka NATO-l, aga NATO-l ei ole võimalik seda ise teha Euroopa Liidus, me saame aga seda teha ja see on samuti Euroopa Liidu huvides äh, ja teeme seda Euroopa Liidu otsuste alusel. ma arvan, et olen nüüd vastanud põhimõtteliselt kõigele, suur aitäh! suur aitäh, jah, väga põnev arutelu, aga meil on aega vähe. aga seda arutelu ikkagi on nii vaja. härra Preda, kas teil on midagi lisada? jah, võib-olla paar märkust ka minu poolt võib-olla veel sel-, väljendasin ennast valesti. aga proua Toma, jah, vähemalt kolm riiki, ma vabandan, kui midagi muud ütlesin. vähemalt kolm riiki, kolm osalejat. see on siis miinimumnõue. samuti need kuus ja pool miljardit liikuvuse jaoks militaarvaldkonnas need summad lisanduvad äh, siis Euroopa ühendamise rahastule, mitte ei võeta ära äh, transpordist, äh, mis käib siis Euroopa Liidu ühendamise rahastuse alla. ei, see on lisaks, see eraldatakse lisaks selleks, et topeltkasutus tekiks. härra Artvi eelarve ühtsus ma usun, et põhimõtteliselt me saame ju teiega nõustuda ja muuhulgas ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku puhul komisjon teeb ettepaneku, et arendusrahastu arvatakse jälle. aga Euroopa Liidu Arengufondis on ka see sõjaväe osa ja kolleeg ütles, et me töötame praeguste lepingute alusel, kui muudatusi toimib, toimub, siis muidugi on võimalik ka meil midagi teisiti teha. siin räägiti samuti relvade ostmisest ja sellest, mis ostetakse väljaspool Euroopat. praeguse süsteemi puhul, mis me välja pakume ja äh, kaitsetööstuse arengu puhul samuti, tahamegi me just nimelt toetada ühisprojekte, kuid samuti eh, toetada nende toodete ostmist, mis töötatakse Euroopa Liidus välja, ehk siis meie eesmärgiks on strateegiline autonoomia ka ostude sooritamisel. aitäh ja palun proua Hardimann aitäh, aitäh nende kommentaaride ja küsimuste eest, nagu ma usun, et ka kolleegid juba ütlesid kõik olulise ära, ma ei tahaks pikendada seda arutelu, aitäh. La conclusion revient. nüüd jah, Claire Moody, palun kokkuvõtteks. Thank you very much and uh, thank you very much to the... aitäh, aitäh kõnelejatele väga põhjaliku ülevaate eest ja vastuste eest küsimustele me oleksime veel palju pikemalt võinud jätkata ja minna palju rohkem detailidesse erinevates äh, küsimustes, mis tõsteti äh, juhat-, juhtimisküsimused, eelarveüksus, ma tean, et eelarvekomisjoni juhile on see juba pikalt olnud väga kallis teema ja täiesti mõistetavalt aga ma usun, et meie mõlema komisjoni pühendumus näitab, kuivõrd tähtis see teema on ja kuivõrd tõsiselt me suhtume sellesse. ma arvan, et see saab olema jätkuv arutelu meie ja teie vahel eh, ja ka siin parlamendis. Eh, ajakava on muidugi pingeline ja me loodame, et suudame kiirelt edasi liikuda sest peame arvestama ka arengutega järgmise mitmeaastase finantsrealistiku puhul. aitäh teile veel kord ja aitäh teile ka, lugupeetud esimees, selle ühiskoosoleku eest, kus meil avanes võimalus arutada kõnealust ettepanekut juba põhjalikumalt, aitäh! Merci, Claire! aitäh, Claire! aitäh, proua, aitäh, härrad, see oli väga huvitav arutelu. ja meil on võimalus selle arutelu juurde ka hiljem tagasi